Good afternoon, I am a nice and gentle. tere pärastlõunat, olen väga lahke esimees, sest andsin teile kümme minutit selleks, et saaksite istet võtta ja alustada. meenutaksin teile, et me hakkame kohe pihta. alustame eelarvekomisjoni koosolekuga. The meeting is opened and the adoption koosolek on alanud ja päevakord on kinnitatud, kui keegi pretensioone ei esita, esimehe teadaanded. ma kasutaksin võimalust ja tervitaksin siin delegatsiooni. Myanmari parlamendi ja Sri Lanka parlamendi liikmed on siin vaatlemas meie komisjoni koosolekut no rohkem mul juhataja teadaandeid ei ole. nüüd on äh, protokollide kinnitamine, kas kellelgi on pretensioone, ei ole, siis on ka need kinnitatud. ja lähemegi nüüd kohe edasi hääletuse juurde, meil on kolm arvamust, mille üle meil tuleb täna hääletada. kõigepealt äh, arvamus, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamise hindamist ja vahearuannet ning üheksandat raampro-, raamprogrammi, raportööriks on äh, Nils Torvalds, kas te soovite midagi öelda enne hääletust? ei, ütleb härra Torvalds. hästi peaksime kõigepealt tegema väikese katsehääletuse, nii et hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. So... suurepärane. nii et alustame hääletusega kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kaks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis, kes pool, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. elektrooniline kontroll on alanud. hääletus on lõppenud kolmteist kolmeteistkümne vastu, üks erapooletu, nii et tagasi lükatud. Inge, where's your card? Inge, kus on su kaart? No, well, sí. He estado pulsando, pero. Siin minu masin ei tööta, kuigi vilkus tuli. It... siis on tulemus selge. ja ma loodan, et te ei arva, et ma olen siin erapoolik. proua Kressl on juba pikka aega ruumis olnud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaks langeb ära, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud ja lõppes ka kohe. vastu võetud viisteist kaheteistkümne vastu. muudatusettepanek number üks, põhjenduspunktid, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame arvamuse üle muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, kaks vastu. palju õnne raportöörile! And the next opinion that we're going to vote on is ning järgmiseks äh, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. härra Olbricht on raportööriks härra Olbricht, kas soovite sõna saada? ei? siis kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes poolt? vabandust, kõigepealt muudatusettepanek kaks, see jäi mul kahe silma vahele, ütleb esimees, kes poolt? vastu, erapooletu väga napp tulemus, ma arvan, et on vastu võetud, aga kontrollime. Vote is open and vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmteist viieteistkümne vastu. muudatusettepanek viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa on tagasi võetud, üheksa langeb ära, kümme võetud ka tagasi, nii et kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viisteist tagasi võetud, kuusteist järgmiseks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse üle muudetud kujul ning teeme seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on kohe ka lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kolm vastu. palju õnne, härra Olbricht ning viimane raport, mille üle meil tuleb täna hääletada, on üleliiduline ümberasustamisraamistik, arvamuse koostajaks on Gerard Depree. raportöör ei ole enam kohal, aga siiski on, istub härra Kölmelit selja taga, kas te soovite sõna saada? härra Depree. no you don't, you don't want to say it Te ei soovi enam midagi öelda, kas on juba piisavalt öeldud selle kohta? jah. alustame siis hääletusega. Amendment one. muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud teen ettepaneku, et hääletame plokis kuuskümmend kuus kuni kakssada kolmkümmend. kas keegi on sellele vastu? nii et teeme kõik üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd edasi muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus, üks hääl on puudu, hääletus on läbi. vastu võetud viisteist kolmeteistkümne vastu, üks erapooletu edasi kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus algas. kaks häält on puudu veel. hääletus on läbi tagasi lükatud kümme üheksateistkümne vastu. seitsekümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada seitse ja sada kaheksa on ühesugused, need, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud viisteist neljateistkümne vastu. see oli sada seitseteist, edasi sada üheksateist. sada üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et sama häälte enamusega, aga kontrollime, hääletus algas. hääletus on läbi kuusteist kaheteistkümne vastu, vastu võetud sada kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu seda peaks vist kontrollima. hääletus algas. kaks häält on puudu, hääletus on läbi. vastu võetud viisteist neljateistkümne vastu. sada nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend on tagasi võetud, ise võtsin. sada üheksakümmend ja sada üheksakümmend üks on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kaheksa ja kakssada üheksa on ühesugused, nii et koos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuusteist ja kakssada seitseteist jällegi ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kas nüüd edasi saaksime jälle plokis hääletada põhjenduspunktide üle muudatusettepanekud kaksteist kuni kuuskümmend viis? kas keegi on vastu, et hääletame plokis, ei ole, siis plokis kõik koos, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. edasi põhjenduspunktid, ülejäänud muudatusettepanekud üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. hääletus algas. see oli neliteist, muudatusettepanek neliteist, veel üks hääl on puudu, hääletus on läbi. tagasi lükatud seitseteist üheksakümne, üheksa vastu. kakskümmend kaks, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanekud kolmkümmend üheksa, kolmkümmend kaheksa ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida siin tundub, et fraktsioonid ei ole ühel seisukohal. hääletus on läbi, tagasi lükatud äh, kaksteist seitsmeteistkümne vastu. nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa on tagasi võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. no kontrollime, kontrollime. muudatusettepanek viiskümmend kolm. hääletus algas. hääletus on läbi neliteist neljateistkümne vastu kaks erapooletut, nii et tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi teen ettepaneku, et viis kuni kaheksa hääletame üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame raporti üle muudetud kujul, hääletus on alanud Somebody doesn't want to vote. kas te olete kõik hääletanud, hääletus on lõppenud, hääletus on läbi. selgelt vastu võetud kakskümmend viis poolt, neli vastu, üks erapooletu. palju õnne, härra Depree And.... ja sellega oleme me hääletuste vooru ammendanud ja päevakorrapunkt number seitse on edasi lükatud nii et lõpetame koosoleku ja tuleme uuesti kokku Ahveti ja TV komisjoniga ühise koosoleku ajaks. Yes, we have a lot of time to reorganize it. <laughs> jah, meil on nüüd tõesti päris palju aega uuesti kokku tulla, aeg ei lennanud, nii et pool viis uuesti, pool kuus uuesti.